õigusriigi põhimõtete rikkumiste juhtumite arutamine. kõigepealt tahaksin sõna anda äh, proua Maria Tšekale. tänan äh, Egiptuse ortodoksi äh, jõulunädalal tapeti mitmeid kristlasi ja kuigi seda nähti vägivallaktina, väga palju murettekitavaid vahejuhtumeid toimub Egiptuses kõikide vähemuste kohta. vägivalda ja viha ei saa usu nimel aktsepteerida, inimestel on usuvabadus äh, ja vabadus usutalitusi pidada etnilised ja usu mitmekesisus näeb ette äh, elujõulist ühiskonda, avatud ühiskonda, kus on võimalik pidada avalikku arutelu ja kõikide inimesel peaks olema tagatud vabadust. avatud ühiskonda saab ainult tagada, kui põhiseadus näeb ette riigi ja kiriku lahutamist ja ka valitsemisstruktuuride julgeolekumeetmed ei saaks olla ainukesed meetmed pluralistliku ühiskonna korraldamisel, kuigi Egiptuses on viimase kahekümne kaheksanda aasta, kahekümne kaheksanda aasta eriolukorda kuulutatud. Äh, vaba arutelu on kõige parem vahend vägivalla eest ja seetõttu online kui offline Äh, ajakirjandus võiks olla Egiptuse ühiskonnas kõige parem vahend ja seetõttu on raske mõista või aktsepteerida, et umbes kolmkümmend aktivisti, äh, poliitikut ja veebipidajat arreteeriti valitsusjõudude poolt, kui nad reisisid äh, Naga Hamadisse äh, selleks, et avaldada oma kastunnet nendele, kes äh, sealsete rahutustes surma said. see arre-, arreteerimine eriti murettekitav, sest see on kujunenud äh, tavaliseks Egiptuse valitsuse puhul, puhul äh, nende kohtlemisel, kes võitlevad vabaduse eest, kui nad tahavad näidata üles solidaarsust oma kaasmaalastega. liiga sageli äh, avaliku korra äh, säilitamise argumenti kuritarvitatakse. alates kahe tuhande kaheksandast aastat ei ole võimalik egiptlastel äh, kasutada registreerimata telefoniliine ja nad peavad maksma ühenduse eest, milleks nad peavad esitama ka email ja maili aadressi, äh, parooli ja kasutajanime. see võimaldab valitsusel teostada aktiivset kontrolli nende kasutajate üle. praegu on parlamendi arutlusel seaduseelnõu äh, interneti reguleerimiseks, mis näeb ette ka vanglakaristust äh, nende vastu, kes avaldavad äh, multimeedias sisu, mis on valitsuse vastane. kuigi põhiseadus näeb ette et Egiptus on tagatud arvamuse ja mõttevabadus. igalühel on õigus oma mõtteid avaldada ja avaldada neid kirjalikult, äh, fotodena või muul viisil enesekriitisis, konstruktiivne kriitika on äh, tagatis äh, riikliku korra tagamisel. piiratakse siiski põhivabadusi ja see on tekitanud pinged ühiskonnas Äh, on vaja sobivalt reageerida nende kuritegudele, mis on toime pandud usukaalutlustele. Äh, ei saa heaks kiita neid seadusi, mis piiravad sõnavabadust ja usuvabadust. ainult parlament saab äh, tagada need õigused ühiskonnas ja vastavad seadused aval-, avatud ühiskonna Egiptuse. ja Egiptuse valitsus peaks juhtima oma kodanike vabaduse teel ja Euroopa peaks tugevalt osalema selles protsessis suur tänu, proua Šaka. järgmisena härra Provera kaheks minutiks. tänan, president. resolutsioon, mille ma olen esitanud, põhineb mõningatel traagilistel asjaoludel, mis leidsid aset Egiptuses, kuid leiavad aset ka teistes maailma nurkades, näiteks eile Nigeerias ja me tahtsime juhtida meie koja tähelepanu eh, sellele tõsisele vastuvõtmatule olukorrale, kus kiusatakse taga kristlike kogukonna liikmed kõikjal maailmast. see resolutsioon ei ole mitte suunatud Egiptuse valitsuse vastu, valitsus on teinud suuri jõupingutusi, et anda koht olla neid, kes on süüdi. tegelikult eh, see on resolutsioon palju laiemal teemal igal aastal tapetakse tuhandeid kristlasi kõikjal maailmas, Vietnamis, Hiinas, Malaisias, Nigeerias ja miljoneid kristlasi eh, kiusatakse taga äh, igapäevaselt eh, nende usupidamiste tõttu. Need eh, rünnakud on suurelise ar-, suurenenud arvuliselt ja seetõttu tuleb võtma vajalikke meetmeid selleks, et me kõik pühenduksime selle usu äh, viha äh, õhkkonna muutmisele, mis levib üle maailma ja et me julgustaksime ning edendaksime sallivust selleks, et tagada mitmekesisus. Euroopa tunneb neid traagilisi sõnu, sõdu, mis on tekkinud katoliiklaste, protestantide vahel, ma nimetasin juudi holokausti oma ajaloost lähtudes peaks Euroopa rohkem pühinen, pühenduma tegevusele selle rindele. Äh, üha rohkem tuleks pöörata tähelepanu äh, siseriikliku õiguse kontrollimisele kõikjal maailmas, et välja selgitada, kas on selliseid seadusi, mis võimaldavad kristlasi või teisi usuvähendumusi taga kiusata. ja selles projektis ja selles ettevõtmises oleks vabaühenduste osalus väga kasulik äh, kui aga me pöörame tähelepanu usuvabadusele, siis me peame tegelikult kontrollima, et seda ka tegelikkuses rakendatakse. tänane arutelu annab meile võimaluse teha ettepaneku Euroopa Parlamendis koostada raport usuvabaduse kohta maailmas. suur tänu, härra Provera. järgmisena härra Mauro üheks minutiks. suur aitäh lugupeetud president, resolutsiooni eh, teemaks on usuvabadus, mitte aga ristisõda või eh, see, et me sooviksime ühte või teist valitsust raskesse olukorda seada. Eh, probleem on selles, et maailmas võib surma saada tänapäeval seetõttu, et me usume Jeesust või et me oleme kristlased. me tunnistame siin, et tegemist on probleemiga usuvabaduse vallas ning et sellele tuleb leida lahendus. seega me pöördume nõukogu ja komisjoni poole, kuid eelkõige just välispoliitika kõrge esindaja poole. et ja me soovime, et te pööraksite erilist tähelepanu vähemustele, eri, sealhulgas ka kristlikule vähemusele ja me soovime, et võetaks algatusi edendamaks dialoogi ning äh, kogukondade vahelist üksteisest lugupidamist. me tahame edendada sallivust ja seda selleks, et igasugune vägivald kaoks. suur aitäh, härra Mauro ja Veronika de Kaiser! jah, aitäh, see, mis juhtus Egiptuses, oleks võinud kindlasti juhtuda ka kuskil mujal kopti äh, äh, pühakoha lähedal, äh, sõidab mööda auto, tulistatakse inimeste pihta, reaktsioon on kiire, üldprokurör otsustas, et kolm süüdistatavat viiakse kiireloomuliselt kaalutletud mõrvasüüdistusega julgeolekukohtu ette sellele aga reageeriti jällegi ning rüüstati kirikut. aga äh, me näeme tegelikult, et sallimatus ning fanatism on levimas kõikjal maailmas, ka Euroopas ning see seab ohtu meie veendumused, olgu me usklikud või mitte. kuriteod vähemuste vastu, kristlaste, juutide, moslemite vastu, neid saadetakse endiselt korda samuti ilmalikke hukatakse eh, või vangistatakse sellepärast, et nad ei praktiseeri eh, usku, nad ei pea kinni erinevatest eh, usutavadest. ilmalikuna ma ise toetan väga seda resolutsiooni lisaks neile juhtumitele, mida ka siin meelde tuletatakse, tahaksin meelde tuletada seda, et tegemist on ka tõsise sõnavabaduse piiramisega. ma leian, et ilmakriik on tegelikult kõige parem võimalus selleks, et kinni pidada kõikide veendumustest ning sel teel on äh, võimalik kõige paremini kaitsta kodanike õigusi ning edendada kogukondade vahelist dialoogi. suur tänu, proua de Kaiser! ja üks e, minut härra Legutkole. Mr President, Madam Commissioner, the information president, volinik, info vägivalla kohta kristlaste vastu Egiptuses ja Malaisias on ainult jäämäe tipp. ma tahaksin tõstatada kolme aspekti. kõigepealt, kristlastest on saanud e, brutaalse vägivalla ohvrid väga paljudes maailma riikides, mitte ainult nendes kahes mainitud. teiseks, kristlased on muutunud maailmas üheks kõige enim tagakiusatavaks äh, kogukonnaks äh, miljonites, mitte tuhandetest ja sadadest tuhandetest me räägime. kolmandaks, Euroopa ühiskondade reaktsioon, Euroopa valitsuste reaktsioon ja Euroopa Liidu poolne reaktsioon on siiani olnud ebarahuldav. Äh, ähm, arglik, poliitiliselt korrektne või üldse puudub me peame tegutsema resoluutselt ja kui me seda ei tee, siis need, kes kiusavad taga kristlasi, arvavad, et me oleme vaikselt need õnnistanud selleks. kas me tõesti seda soovime? suur tänu, härra Legutko. ja nüüd annan sõna proua Haudalale pooleteist minutit yes.. suur aitäh, president. on väga kahju, et maailmas on nii palju erinevaid konflikte, mis äh, varjavad ennast uskude taga. ja siin tuleb öelda ka, et väga mitmesuguseid fundamentaliste ja fundamentalistlikke voole esineb maailmas ristiusk, islami ja muudegi uskude suhtes, isiklikult olen avastanud, et bud-, budistidel on vähem selliseid fundamentalistlikke taotlusi, aga iga korda parlament võtab seisukoha taoliste äh, vägivallajuhtumite vastu, äh, kui need usk-, äh, usurühmituste vahel toimuvad. eile on teavitatud parlamendi poolt, et kolmkümmend kolm inimõiguste kaitset on vägivaldselt arreteeritud, kui nad läksid toetama neid äh, selles resolutsioonis mainitud kopte, kes sattusid vägivalla ohvriteks ja ma pean siin öelda ametivõimudele, et meil on põhjust muretseda selle pärast, et nii ei takistataks inimestel eh, teiste kaitsmist ja me peame nõudma, et igal juhul inimõiguste kaitsjaid ei tohi vangistada, neid ei tohi kohelda ebaõiglaselt. siin kahtlemata to-, oligi nii, et need kolmkümmend kolm koptide kaitsjat, eh, neid koheldi vanglas ebainimlikult, nad olid ebainimlikes tingimustes. sooviksin, et parlament jätkuvalt pööraks jätkuvalt äh, erinevate usurühmade vahe, äh, vastu äh, toime pandud vägivallaaktidele ja ei keskenduks vaid kristlaste kaitsmisele aitäh ja nüüd poliitiliste fraktsioonide sõnavõtjad, EPP, palun. president, Tuneesia, Egiptus ja Malaisia. Neil on võrratu tolerantsi traditsioon. president Sadak ja teised on siin parlamendis kõnelenud. see oli Äh, kristlik, äh, kristlaste ja ähm, moslemite koos eksisteerimise Magna harta. me peame ähm, koos võidlema islami fundamentalismi ja rünnakute vastu, me peame neid ka toetama. eurooplastena on meil kohustus kuivõrd me oleme valdavalt äh, kristlik kontinent, meil on kohustus äh, seista kristlaste eest kogu maailmas, kes seda teeb, kui meie seda ei tee. aga loomulikult räägime iseenesest usuvabadusest ja tahaksin tänada Malaisia valitsust tegelikult. sest kuningas ja peaminister võtsid jaanuaris selge seisukoha ja me saame loota, et nemad on oma võitluses religioosse tolerantsi suhtes edukad. see oli ja jätkuvalt on suure lugupidamise osaliseks saanud ja Malaisias me tahaksime töötada nendega koos partneritena, aga partneritena, kellega saame suhelda avalikult, kui asi puudutab inimõigusi. aitäh, härra Posselt eh,, Euro-, ECR-i e äh, nimel Van Dalen, teil on üheks minutiks aega. lugupeetud president, üheks oluliseks osaks inimõigustest on usuvabadus, kahjuks aga me näeme, et kristlastel on väga paljudes riikides tekkinud suuri raskusi, eriti riikides, kus on domineerivaks islam. nii on see ka Egiptuses. kristlased, äh, koptid, äh, kuid ka juudid, neid surutakse alla moslemid, kes äh, muud, pööravad kristlasteks, ka neid surutakse alla ja rõhutakse Äh, riigi seadusega on keelatud usku vahetada, kuid lisaks sellele me näeme, et ka vägivallaaktid koptide vastu on äh, muutunud üha arvukamaks ning ligi sadakond rünnakut on toimunud. Egiptuse valitsuse vastulöögid on väga nõrgad, arreteeritud on kolm inimest, ja ma tahaksin sellega seoses esitada üleskutse komisjonile ja nõukogule ja me peaksime koheselt eh, kontakti astuma Egiptusega nõudma, et valitsus muudaks oma poliitikat, kui aga keeldutakse, siis see, see peaks mõjutama ka meie kahepoolseid suhteid Egiptusega. aitäh, Vanda Olen ning eh, kuue NGL nimel härra Higins. aitäh, president, kõik, kes on pühendunud demokraatlike õiguste ja usuvabadusele, saavad aru et rünnakud äh, kristlaste vastu ja tulepommide rünnakud Malaisias on hukkamõistetavad, me peame äh, nägema ka ähm, nägema ja hukka mõistma rünnakuid usuvähemuste vastu Euroopas. usuvõitlus on asi, mida on kasutanud majanduslikud äh, eliidid. selles mõttes on valitsus süüdi silmakirjalikkuses, öeldes, et me avalikult toetame kõiki kõiki uski samal ajal püü-, samas püüavad nad pigem toetada muhamedlasi, nagu ELA otsuse puhul välja tuli. Malaisia on Kaug-Ida kõige tasakaalustatum ühiskond, kuid selle tulemus kasutatakse ametiühingute, ametiühingusse kuulumist diskrimineerimise allikad ja tegelikult äh, majanduslik võim ja õigus on nende käes, kes on jõukad ja samal ajal nendel, äh, kes on vaesemad, nendel jääb õigus vaid äh, kaevelda. aitäh, nüüd on sõna äh, fraktsioonilise kuuluvuseta äh, saadikute nimel härra Vander Stubb, üks minut. jah, aitäh Hollandis sai alguse vägagi kohutav poliitiline protsess meie partei liidri vastu. teda süüdistatakse nimelt eh, sellepärast, et ta väljendas ennast vabalt. Eh, teda, eh, tema vastu on pööranud vasakpoolselt seda seetõttu, et ta on äh, sõna võtnud äh, Hollandi islamiseerumise vastu. islamiseerumine aga seab ohtu kristliku ja juudi kogukonna kogu Euroopas. paljud äh, saadikud Euroopas on lasknud ennast alla neelata juba selle islami tsunami poolt ning see mõjutab kogu meie kultuuri. Malaisias, Egiptuses ja mujal maailmas korda saadetud vägivaldsed teod, samuti Nigeerias, on sellise fašistliku islami poolt toetatud rakendatud ideoloogia tulemus. lugupeetud president, islamiriikides mittemoslemeid kiusatakse taga ja nad, äh, neid mõrvatakse. seetõttu me ei saa äh, pidada Egiptuses sündinud äh, isoleerituks, vaid tegemist on nende ideoloogia tagajärjega. Nende ideoloogia ei tee mingeid jär-, järeleandmisi. ma nõuan, et ta-, taolisi kohutavaid sündmusi ei tohiks mitte kunagi Euroopas toimuda ja selle eest võitleb minu partei, me võitleme islamiseerumise vastu Euroopas. Te olete kõik kutsutud osalema. suur tänu ja nüüd järgmised kõnelejad, üks minut, härra Kašmarek. president äh,, volinik, daamid ja härrad siin parlamendis me sageli räägime erinevatest foobiatest, äh, ksenofoobiast, homofoobiast ja taolistest. kuid nimetatud kaks foobiat ei ole ainukesed foobiate seas, on olemas ka äh, ristijoosufoogia, mis äh, avaldub kristlaste vaenamises. ja sellega seoses on tekkinud väga palju negatiivseid ja traagilisi tagajärgi ja seetõttu me peame tegelema äh, selliste juhtumitega ja jutustame inimõigusi kõikjal maailmas tegemist on agnostikute vastaste rünnakutega, aga me peame kaitsma ka kristlasi. me peame sellega tegelema, kuna usuvabadus on üks Euroopa Liidu põhiväärtustest ja selle tõttu me peame hukka mõistma kõikvõimalikud sallimatuse ja mahasurumise vormid kristlaste ja nende äh, vaimulike vastu. Kas Marek suur tänu, härra Kašmarek. järgmisena härra Šimanski, üks minut. suur tänu, president, daamid ja härrad. usuvabadus kujutab endast äh, vabadust, mis sisaldub äh, rahvusvahelistes konventsioonides ja on olnud jõus juba üle viiekümne aasta. kuid väga sageli äh, me oleme tunnistajaks usulisele sallimatusele, vihale põhiliselt kristlaste vastu Egiptus ja Malaisia tagavad usuvabaduse oma põhiseadusega, kuid radikaalsete islamistide surve all nendest vabadustest kinni ei peeta. Euroopa Liidu on käsutuses välispoliitikas uued vahendid ja seetõttu peaks Euroopa Liit tegutsema selle ristusofoobia vastu, mis on aluseks väga paljude kristlaste vastu suunatud rünnakutele miks me ei kaalu rohkem meetmeid sellel valdkonnas? suur tänu. härra Soonik, üks minut. volinik, president. ma tahaksin avaldada toetust sellele, mida ütles härra Provera, nimelt seda, et tuleb koostada raport usuvabaduse teemal ma tahaksin teile meenutada, et eelmises koosseisus mina ja härra Mauro tegime ettepaneku koostada taoline raport, raport kristlaste jõupingutuste kohta nendes riikides, kus nad on vähemused. kahjuks parlamendi asjaomased äh, organid ei toetanud seda mõtet. meie tänane resolutsioon peaks olema sõnaselgem. me peame reageerima sellele, mis on toime pandud meie äh, mõttekaaslaste kristlaste vastu, nende inimõiguste rikkumiste vastu ja ma kahetsusega lugesin äh, Rahvaassamblee esimehe kirja presidendile Buzekile, kus väidetakse, et koptide õigusi kaitstakse, kahjuks ma ei usu seda suur tänu, härra Sonik, järgmisena härra Tšernetski. üheks minutiks. president, daamid ja härrad. me ei räägi täna ainult Egiptusest ja Malaisiast, siia alla käib ka Sudaan, Nigeeri ja teised Aafrika riigid ja ka mõned Aasia riigid ja mõned ühiskonnad, kus kristlasi koheldakse kui vaenlasi, kui soovimatuid inimesi. Öelgem avameelselt, et, et me püüame vältida seda probleemi, mitte tegeleda sellega, see on muutunud tõeliseks probleemiks kristlikus Euroopas on meil oma pärand, me peame valjult välja ütlema ja tunnistama, et ka meie oleme süüdi. on väidetud, et me oleme olnud hooletud ja see on olnud ka meie eelmise koosseisu patt. paar nädalat tagasi me mõistsime hukka rünnakud ja äh, tagasi, tagakiusamine, mis on suunatud ähm, moslemi vähemusele Hiinas. aga siis olid fraktsioonid kes olid nende muudatusettepanekute vastu, kus räägiti sellest, et Hiinas diskrimineeritakse ka kristlasi. me ei saa kaitsta ainult mõningaid religioone ja teisi mitte. tänan, härra Tšernetski. proua Korhola üheks minutiks president Volinik, me oleme saanud murettekitavat infot erinevatest allikatest kristlaste vastu suunatud kuritegude kohta nii Egiptuses kui Malaisias. rääkides Malaisiast ma sooviksin väljendada oma sügavat muret rünnakute pärast kirikute vastu riigis, mis traditsiooniliselt on olnud mõõdukas ja salliv. teiseks ma tahaksin juhtida tähelepanu sellele eeskujulikule tööle, mida on teinud eh, islami vabaühendused sallivuse suurendamisel. Malaisia peaminister eh, keelustas eh, Allahi sõna kasutamise äh, ja see on avalik sallimatuse nähtus. islami vabaühenduste käitumine äh, on täna rahustanud selle olukorda. kahjuks ei ole äh, need aspektid jõudnud meie resolutsiooni, see ei too kaasa positiivset arengut. kas me ei peaks mõtlema ka moslemiusalistele, kui me räägime ususallivusest ja äh, seda tuleb edendada mõlemas suunas ähm,. rohujuure tasandil on oluline tähendada ka, et selles suunas ei ole arenguid saavutatud ja on vaja rakendada vastavaid meetmeid. tänan proua Korhole, järgmisena härra Bodis. suur tänu, härra president fanaatiliste kurjategijate teod Egiptuse kristlaste vastu, neid me ei saa mõista tegelikult kogu valitsuse, kogu rahva süüks, see oleks täiesti ebaõiglane, kui me muudaksime egiptlased ja Egiptuse vastutavaks selle kohutava tabatöö eest, mille kordasaatjate üle kohut mõistetakse. ärgem ajagem segamini kurjategijate teo, tegusid riigi poliitikaga. ärgem äh, ajagem segi fanaatikuid ning kogu Egiptuse rahvast. me soovime vahele segada Egiptuse kooptide, kristlaste ning nende kaasmaalaste, moslemite äh, osas, aga sellega me anname lihtsalt äh, võimaluse ekstremistidele seal rääkida kohalikest kristlastest kui läänemaailma agentidest. aitäh ja üks minut, härra Tukes. Chairman, dear colleagues. president, kallid kolleegid. paar päeva tagasi Egiptuse ametivõimud arreteerisid terve rida inimõiguste kaitsjaid Need inimesed olid teel Nagahamadisse selleks, et avaldada toetust koptidele, kristlastele, äh, kes osalesid jõulumissal. Egiptuse ametivõimud on üritanud midagi ette võtta, et ära hoida koptide vastu suunatud vägivald moslemite poolt kuid nad ei aita kaasa vähemuste enesekaitsele. USA on, on samuti avalduse teinud, me teame, et kristlastest koptid on Egiptuses elanud igavesest ajast igavesti ja need on sajandeid alla surutud ja sel põhjusel Euroopa riigid peavad otsustavalt äh, nende kaitseks välja astuma. suur tänu, härra Tokios kaheksa inimest on soovinud sõna võtta vaba mikrofoni raames, me peame kell kaksteist hääletama, seega ma saan sõna anda ainult paarile sõnasoovile ja annan iga poliitilise fraktsiooni esindajale, ühele esindajale sõna. üheks minutiks. proua Zaborska, palun. ma tahaksin avaldada oma tänu selle eest, et me oleme uuesti rääkima hakanud usuvabaduste rikkumisele mõningates riikides ja oleme sellele hakanud uuesti tähelepanu pöörama, nagu me oleme ka eelmistel aastal teinud. arvestades seda, et Euroopa on mitmekesine, me üritame siiski oma nõudmisi äh, kehtestada inimõiguste valdkonnas, surume läbi oma meetmeid, aga Egiptus ja Malaisia on sellised riigid, kus kristlased elavad kohutavates oludes, neid aetakse kodudelt välja, neid mõrvatakse, äh, neid suletakse kirikutesse ja mitte ainult nendes riikides, vaid ka Pakistanis ja teistes maailma riikides kristlasi kiusatakse tagasi äärmuslaste poolt ja see on ohuks kõikidele kristlastele ja ka moslemitele. ma tahaksin pöörduda kõikidel Euroopa Liidu esindajate ja Euroopa Parlamendi saadikute poole, et kasutada ära kõik võimalused dialoogi täiustamiseks, parendamiseks, ususallivuse loomisel. tänan, härra Repo. president, ma olen väga mures olukorra pärast Egiptuses sest sellel on oma ajaloolised põhjused, see on seotud etniliste ja usu asjadega. koptid moodustavad väga olulise vähemuse Euroopas äh,, vabandust, Egiptuses äh,, kaheksa miljonit kopti, kümme protsenti Egiptuse rahvastikust. Nad tunnevad uhkust oma päritolu üle ka oma kristlike traditsioonide üle ja see põhjustas ka rünnaku nende vastu detsembris ja see oli väga vägivaldne, ettekavatsetud asjaolu, et väga paljud kopti naised on sunnitud usku vahetama. Neid on vägistatud ja nende vastu on kasutatud ka teisi vägivaldseid meetmeid, äh, on väga halvaks näiteks ka teistele riikidele mis võivad sattuda sellisesse vägivalla õhkkonda ja seetõttu me peame rõhutama hea dialoogi vajadust erinevate usutunnistuste vahel. järgmisena härra Vaigel üheks minutiks. president, kui toimub morv ja tapmine usutunnistuse alusel me ei leia sõnu me peame sellised teod hukka mõistma, kuid sellest ei piisa. asjaolu, et on toimunud Lähis-Idas veel selliseid tapmisi ja mõrvu, peegeldab üldist olukorda ja ebapiisavat usutunnistuse õiguse austamist nende puhul, kes äh, kellel on teistsugune jumal ja seega usuvalli sallivust ei ole täidetud. miks ALDE tegi ettepaneku, et inim- ja usuõiguste alane arutelu Egiptuse, Malaisia puhul tuleb eraldi pidada? me tegime seda, sest me leidsime, et me peame lähenema nendele äh, teemadele juhtumipõhiselt. Egiptus ei ole kõige parem näide ususallimatuse kohta, vastupidi härra Tänak, tänan, president. kahjuks on kujunenud islamimaailmas selline kõhkkond, kus džihaadi eh, sõjalised tegevused on tugevnenud ja väga sageli see tähendab, et need rünnakud on kristlaste vastu suunatud. koptid, mis moodustavad ühte vanemat kristlikku kirik, eh, on esindatud ka Londonis ja nende juhid on minuga ühendust võtnud, kaevanud, et olukord on halvenenud, eriti Egiptuses ja seda on Äh, teinud nende moslemisvennad, vaatamata sellele, et valitsus on püüdnud neid kaitsta, on olukord halvenenud. samasugune olukord on ka Süüria kristlastega Iraagis, Palestiinas ja esimest korda ka nüüd Malaisias. meie koda on minu arvates liiga kaua ignoreerinud kristliku vähemuse õigusi maailmas, kuid nad pööravad oma pilgu Euroopa Liidu ja USA poole kaitse saamiseks, ma igati toetan seda resolutsiooni. suur tänu, härra Tänak järgmisena üheks minutiks härra Batten. täna president kristlaste tagakiusamine ja teiste usuvähemuste äh, tagakiusamine äh, on kasvav tendents islamiriikides. kristlased, kes on elanud sellistes riikides nagu Egiptus ja Vahemere piirkonnas ligi kaks tuhat aastat, on üha rohkem sattunud tagakiusamise ohvriks ja välja aetud oma kodumaalt ja seda seda tõttu, et on kasvanud fundamentalism, islami, fundamentalism ja sallimatus, islamifašism. kristlaste tagakiusamine, kristlaste vähemuste ja teiste tagakiusamine islamimaailmas tegelikult ei ole läänepoolse ajakirjanduse poolt piisavalt äh, kajastamist leidnud. kuid tuleks avalikkusele selgitada, miks see toimub tuleks selgitada, kes on selle toimepanejad, islamifanaatikud ja miks nad seda teevad ja seda seetõttu, et nad ei salli ja seetõttu islami ideoloogia on vägivaldne äh, maailma riikide demokraatlikud valitsused peaksid avaldama maksimaalset eh, diplomaatilist survet sellistele riikidele nagu Egiptus, et alla suruda kristlaste tagakiusamist. suur tänu, härra Päten. volinik Krüüsil on nüüd sõna president, lugupeetud saadikud, komisjon on sügavalt šokeeritud ja õnnetu selle üle, mis toimus Egiptuses, Lõuna-Egiptuses ja kuue kopti traagilise surma tõttu ja moslemi politseiniku autost avaldatud tule läbi. me oleme kindlad, et riigi ametivõimud tegutsesid kiiresti, et üles leida ning arreteerida need, kes selle kohutava kuriteo toime panid. härra president, põhjalik uurimine ja kuriteos vastutavate inimeste kohtu alla andmine äh, saadab selge signaali selle kohta, et äh, usuvihal põhinev vägivald ei ole äh, Egiptuse ühiskonnas heaks kiidetav. Egiptuse põhiseadus äh, näeb ette usuvabaduse ja usutalituste vabaduse. kuid kahjuks me sageli kuuleme kaebusi koptide vastu suunatud diskrimineerimise kohta ja teiste usuvähemuste kohta, nagu näiteks Bahaid, nii töökohtadel kui ka justiitssüsteemi raames. me oleme teadlik, härra president, nendest raskustest, millega on kokku puutunud mitmed kristlased näiteks Al Gore'i, Mugamet, Higazi e, e, Egiptuse kohtutes me oleme tõstatanud neid küsimusi meie regulaarsetes poliitilistes dialoogides Egiptusega. me mõistame, et Egiptuse valitsus üritab äh, lahendada mõningaid koptide kaebusi selleks, et kõrvaldada takistused ja üles ehitada ning taastada nende kirikud me igati toetame selliseid meetmeid ning kutsume üles Egiptuse valitsust tuvastama ning tegelema usu mm, pingete tekkimise põhjustega, et teha lõpp kõikvõimalikule diskrimineerimisele nende vastu, kes kuuluvad teistesse religioonidesse Äh, president, lugupeetud saadikud, need äh, vandalismi aktid Malaisia kirikute vastu, mis leidsid aset pärast ülemkohtu otsust sõna Allah kasutamise ko mm, kohta, tekitavad tõsist muret. valitsus ja ka Malaisia opositsioon, sealhulgas ka Pan-Malaisia Islamierakond ja sajad moslemi vabaühendused on jõuliselt hukka mõistnud need rünnakud Malaisia valitsus on tugevdanud julgeolekumeetmeid, et kaitsta äh, äh, palvekohti ja on kinnitanud oma pühendumist Malaisias usuharmoonia ja usuvabaduse ning etnilise mitmekesisuse tagamisel. Äh, põhiseaduses on kirjas, et et selles föderatsioonis on riiklikuks usu, religiooniks islam, kuid ta võib äh, äh, kinni pidada ka teistest äh, usutunnistustest ja seda rahumeelselt. me kutsume üles ametivõimusid algatama niipea kui võimalik äh, kõikehõlmav äh, dialoog kõikide usu tunnistuste esindajatega, et edendada vastastikust arusaamist selle nimel, et Malaisia saaks rahumeelselt edasi areneda äh, rahvaste harmoonias. ja selles mõttes, härra president, Malaisia siseministeeriumil lasub eriline vastutus selleks, et selgitada äh, objektiivselt selle riigi kodanikele, milles on küsimus. lugupeetud parlamendisaadikud me jõuliselt mõistame hukka kõik sallimatuse teod, ükskõik millise isiku vastu tema usu või usutunnistuse tõttu. kahjuks ükski riik ei ole immuunne selliste tegude vastu, me kutsume üles avalikku võimu kaitsma kõiki ko religioosseid kogukondi, sealhulgas ka kristlikke kogukondi diskrimineerimise vastu ja repressioonide vastu komisjon osutab suurt prioriteetset tähtsust usuvabadusele, mis on Euroopa Liidu inimõiguste poliitika üks keskseid küsimusi, tõstatades seda küsimust poliitiliste dialoogide raamides nende riikidega, kus selline probleem esineb. toetades äh, kohalikul tasandil inimõiguste alaseid projekte ning aktiivselt edendades äh, usuvabadust äh, ÜRO foorumites suur tänu, volinik. sellega lõpeb debatt selle teema üle ja selle üle äh, hääletatakse peale debattide lõppu, keskpäeval siis. ja sellega jõuame oma päevakorra järgmise punkti juurde, see on siis resolutsiooni ettepanek inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite üle Hiinas, eriti Liu Xiaobao juhtum. esimene kõneleja kaheks minutiks, vabandust, kaheksa ja pooleks minutiks